bitte nehmen Sie doch Ihre Plätze wieder ein. palun võtke istet. ja jätkame teise valimisvooruga. uusi kandidaate teiseks valimisvooruks Euroopa Parlamendi presidendi ametikohale ei ole esitatud. mulle anti teada, et kõik esimese valimisvooru kandidaadid on edasi kandidaadid ja ma palun, et nüüd äh, annaksid saali teenindajad äh, saadikutele valim-, hääletussedelid ja, ja ümbrikud. Te kõik teate, milline on protseduur, ma palun, et istuksite oma kohtud, kohtadele ja palun valimis äh,, häältelugejatel minna valimiskastide juurde ja palun andke mulle märku, kui te olete jõudnud nendele kohtadele. tähe S juures on härra Hökmark, ta ei ole oma kohal, kus ta on? härra Hökmark, palun sind alle zähler an ihren plätzen? kas kõik häältelugejad on oma kohtadel? kas keegi ei kuula mind? Äh, hääletus on alanud. sind alle da? Herr Ehler ist da. Doch, Frau Dodds ist da proua Tots on oma kohal, kõik äh, häältelugejad on kohal